colleghi, la sessione di questo pomeriggio si apre su questioni di grande attualità. Il... kallid kolleegid, ma sooviksin avada meie pealelõunase koosoleku, kus me käsitleme aktuaalseid teemasid, kõigepealt poliitilise olukorra halvenemine Egiptuses arutame ülemineku võimalusi ehtsale demokraatiale, mis näib liikuvat järjest kaugemasse tulevikku. mõni tund enne presidendi valimisi saateti Egiptuse hiljuti valitud parlament laiali, armee õigustab oma samme põhiseaduskohtu otsusega ning äh, äh, parlamendivalimiste tulemused olevat ebaseaduslikud, sõjaväejuhid ja ametiasutuste juhid äh, on nüüd kutsutud võimu üle võtma. Amit Šafit on laitsistlik kandidaat, keda toetasid vastavalt mitteislamistlikud jõud, kuid võitsid just islamistlikud jõud ning kolmekümnendal juunil siis läheb võim uuele presidendile, kuid nüüd on äh, Egiptuses uued rahutused ning mis puudutab demokraatiat, siis praegu räägitakse Põhja-Aafrika küsimustest Euroopa Liidu välisteenistuses. ma tänan ka välisteenistuse esindajat, et ta on leidnud aega meie juurde tulla ning ma palun tal tutvustada meile olukorda Egiptuses ning vastata ka küsimusele, millised on võimalikud arengustsenaariumid lähinädalatel Egiptuses, millisel positsioonil on muslimi vennaskonna kandidaat, kes eeldatavasti tõepoolest valimised võidab, ning milline saab olema Euroopa Liidu välisteenistuse seisukoht suhetes Egiptusega, sõjaväe nõukoguga ning üldisemas plaanis. sõna saate kolmekümnes minutiks, palun. Pour essayer de partager euh, nos réflexions et surtout toutes les questions et les interrogations qu'on peut avoir. jah, aitäh, mul on hea meel, et ma saan äh, teie ees kõneleda ning edastada äh, teile informatsiooni, mis on meie teenistusel olemas möödunud äh, nädalatel on Egiptuses aset leidnud mitmed muudatused, mis avaldavad tulevikule väga suurt mõju. Äh, kõigepealt äh, võttis konstitutsioonikohus vastu kaks olulist otsust. konstitutsioonikohus leiab, et Ahmed Shafik kes oli endine õhujõudude kindral ja Mubaraki ajal peaminister, on võimalik kandidaat presidendi valimisel samal ajal selle kandidatuuri lubamisega võttis kohus vastu ka otsuse, et seadus, mille raames korraldati rahvaesinduse valimised, millega valiti kaks kolmandikku rahvasaadikutest individuaalselt ja mitte parteide nimekirjade alusel, ei ole vastavuses põhiseadusega ning see ongi põhjus, miks põhiseaduslik kohus kuulutas kogu valimistulemuse Egiptuse parlamenti ebaseaduslikuks, see on oluline poliitiline otsus, mis minu arvates avaldab väga tugevat mõju. laupäeval ja pühapäeval leidsid aset parlamendivalimised, parlamendivalimiste, vabandust, presidendivalimised, presidendivalimise teine voor ning äh, selle kohta võeti samuti vastu määrus äh, sõjaväe juhtkonna kõrgem nõukogu võttis vastu määruse, mille kohaselt äh, saadeti parlament laiali kõrgem sõjaväenõukogu äh, sai täidesaatva, täidesaatva võimu volitused. nüüd siis kõigepealt presidendi valimised, me, meil on praegu esialgsed tulemused ning nende esialgsete tulemuste kohaselt äh, on saanud kõige rohkem hääli äh, moslemi vennaskonna kandidaat umbes viiskümmend kaks protsenti, Ahmed Šafik aga, kes on armee kandidaat, vaidlustab valimistulemusi ning neljapäeval, kahekümne esimesel avalikustatakse ametlikud valimistulemused ning võib eeldada, et moslemi vennaskonna kandidaat on võitnud valimised viiekümne kahe protsendilise häälte enamusega. neljapäeval me saame aga teada täpsed ja lõplikud tulemused. meie kohapealsete vaatlejate arvates eh, on valimised siiski aset leidnud suhteliselt rahulikes tingimustes see tähendab, et valimiste ettevalmistuse käigus küll oli teatud probleeme, oli teatud rikkumisi, oli ka teatud administratiivseid puudusi, kuid üldjoontes võib siiski öelda, et need puudused ei mõjuta valimiste üldtulemust. teatud rikkumisi ja puudusi on alati esinenud ning äh, vahet Ahmed äh, Shafiki ja tema vastaskandidaadi vahel see ei mõjuta. see on meie kohapealsete ekspertide arvamus. kui minult aga praegu äh, palutakse täpsemaid selgitusi, siis ma leian, et praegu on meil siiski tegemist ainult esialgsete hinnangutega, niisiis tuleb olla ettevaatlik ja oodata neljapäevani. nüüd äh, veel paar kommentaari muude arengute kohta laupäeva õhtul äh, ütles, võttis äh, sõjaväeline nõukogu vastu dekreedi, mis puudutab sõjaväe võimu Äh, selle kohaselt saadetigi siis parlament laiali ning äh, sõjavägi võttis üle kõik äh, täidesaatva võimu volitused. kui parlament ei olnud veel oma tööd kui Asutav Kogu ei olnud veel oma tegevust alustanud, siis äh, äh, selleks, et moodustada põhiseadust äh, koostav kogu, siis võtab ka selle ülesande nüüd Sõjaväenõukogu enese kanda. samuti võtavad nad endale vetoõiguse tulevase põhiseaduse kohta, kui nad leiavad, et tulevase põhiseaduse mõni artikkel ei äh, ole vastavuses riigi kõrgemate huvidega, vastavalt sõjaväe hinnangule, siis jätab sõjavägi endale vetoõiguse põhiseaduse suhtes. mina bürokraadina kaldun alati olema ettevaatlik niisugustes asjades, kuid isegi ettevaatliku inimesena on mul raske öelda, et niisugused protsessid on demokraatlikud möödunud kuude jooksul on meil olnud ka kohtumisi sõjaväeesindajatega ning kui tekib probleeme, siis sõjaväelased on valmis võimu üle võtma. niisiis, kuigi selle osas, mis lähinädalatel Egiptuses toimuda võib, eh, siis parlamendivalimised tuleb ära oodata, no presidendivalimised tuleb ära oodata, nende tulemused neljapäeval, seejärel määratakse ametisse valitsus, eh, kuid sellegipoolest on juba praegu selge, eh, et et legislatiivvõim järgmistel kuudel on sõjaväe käes ning Äh, nemad on need, kes äh, koostavad põhiseadust koostava komisjoni ning nad on võtnud endale ka õiguse äh, kasutada veto õigust põhi, tulevase põhiseaduse suhtes. nii et kokkuvõttes võib öelda, et sõjavägi on võtnud endale õiguse otsustada riigi tuleviku üle möödunud nädalal võeti vastu ka otsus, mille kohaselt sõjaväe esindajatel on õigus vahistada kodanikke. see tähendab, et tõepoolest jääb mulje, et sõjavägi on võimu haaramas kui ka valimised leidsid aset suhteliselt rahulikes ja heades tingimustes pärast kuutekümmet aastat autokraatlikku valitsust ning me võime rõõmustada selle üle, et Egiptuses pärast nii pikka aega on aset leidnud demokraatlikud valimised, siis sellegipoolest äh, tuleb olla ettevaatlik nende meetmete suhtes, mida sõjaväenõukogu on võtnud äh, ning mis raskendavad demokraatlikku üleminekut riigis. see peaks muutma meid murelikuks eh, ning see eh, oli ülevaade viimase hetke, viimastest arengutest Egiptuses. me loomulikult soovime toetada demokraatlikku arengut Egiptuses eh, ning me oleme valmis arendama dialoogi demokraatlikult valitud rahvaesindajatega me oleme valmis eh, arendama dialoogi demokraatlikult valitud presidendiga ning eh, juunikuus eh, loodetavasti läheb võim kodanikuühiskonna esindajatele ning kuid sõjaväevõim kehtib veel mitu kuud ning me peame äh, nii palju kui võimalik toetama demokraatlikke arenguid. Egiptuse elanikkonda on vaja kaasata demokraatlikesse arengutesse nii palju kui võimalik ning lõpuks peame me ka Egiptuse ametiasutusi kutsuma üles kasutama kõiki võimalusi selleks, et parandada riigi majanduslikku olukorda, selleks tuleb kasutada ka IMF-i vahendeid ning ka Euroopa Liidu makromajanduslikku abi. selline on hetkeolukord Egiptuses. suur tänu, võtame nüüd edasi küsimused ja kommentaarid. härra Salafranco, palun a compartir con nosotros. Eh suur tänu, et tulite meie juurde ja vahendasite ka välisteenistuse nimel ülevaadet äh, sündmustest Egiptuses. kui me vaatame, mida Euroopa Liidu eksperdid on öelnud äh, presidendivalimiste teise vooru kohta, siis äh, Euroopa Liit ei saatnud val-, valimisvaatlusmissiooni vaid ekspertmissiooni. tahaksin teada, palju siis äh, spetsialiste missioonil oli ning äh, milliseid äh, teisi rahvusvahelisi vaatlusmissioone piirkonnas oli ning mida sealsed eksperdid valimiste kohta ütlevad? arvestades seda, et valimiste tulemused näitavad, et väidetavalt edukaks osutunud kandidaat sai viiskümmend kaks protsenti. aga protsentuaalne vahe on väga väike, äh, siis äh, kui nüüd on esitatud äh, kaebus teise kandidaadi poolt, siis kes ja kuidas arvutab kokku täpselt, kuidas need protsendid on jagunenud? teine küsimus, mis meie jaoks on oluline, puudutab põhiseaduslikku assambleed, sest äh, Äh, kuna üksikkandidaatide kvoot äh, ja parteinimekirjadest pärit kandidaatide kvoodid on erinevad, siis äh, kui Rahvusassamblee sedasi moodustada ei saa, siis vastavalt valimisseadusele tuleb korraldada uued valimised ning loomulikult tuleb sellisteks valimisteks kõik korralikult ette valmistada kas teile seda silmas pidades ei tundu praegu, et valimised peaksid aset leidma, eriti kui me arvestame tänast olukorda äh, presidendivalimistega. tulemused on kahtlased ja samas president peab nimetama äh, peaministri. kui uue põhiseaduse kohaselt äh, Äh, vähemalt ei ole kodanikel endil mingisuguseid algatusõigusi äh, demokraatlikes protsessides, olgugi et kodanike nimel see uus põhiseadus kokku pandi. Äh, kui valimisvaidlus nüüd lahendatakse, siis kas peaks midagi teha, et tegema, et õiguslikust vaakumist üle saada ning kuidas tänane põhiseadus lubab SKAF-il selliseid õigusi? edasi proua Komes kolmeks minutiks. suur tänu ja suur aitäh, äh, härra Migrel, teile väikese ülevaate eest. ma pean ütlema, et mind teeb kurvaks, äh, kui ma jälgin Egiptuse äh, olukorda ja sündmusi, aga samas ma ei ole üllatunud üheksateistkümnenda märtsi kahe tuhande üheteistkümnenda aasta delegatsioonis olin ma kohal, toimus rahvahääletus ja me nägime koha peal, kuivõrd elevil olid inimesed oma uue tuleviku üle. aga samas oli meil vabakonnaga äh, kontakte ja me tundsime ka kohe, et äh, asjad ilmselt äh, ei õnnestu hästi, sellepärast et loomulikult olid jõud, kes kallutasid referendumit ja muud äh, protsesse oma poole. kui me räägime Euroopa Liidu valimismissioonist Egiptuses, siis see on täiesti mõttetu äh, menetlus, sellepärast et äh, ilmselgelt on Egiptuses inimesi, kes ei toeta demokraatlikke protsesse väga ilmne märk on ka see, et need küsimused, mida me esitasime ametivõimudele, näiteks naised suunati äh, Äh, süütuse kontrolli pärast seda, kui nad osalesid äh, demonstratsioonidel tänavatel ja ähm, erinevaid äh, rikkumisi oli seal, naised, kes testi läbi ei teinud, neid karistati ja täna oli just parlamendis Eritrea kogukonna esindajaid, kes rääkisid meile kõige õudsematest kuritegudest, kuidas Siinai piirkonna hõimud väärkohtlevad erinevaid vähemusi ja põgenikke inimesi, inimestega kaubeldatakse, neid vägistatakse, tapetakse, inimkaubitsemine on täiesti arenenud majandusharu ja nii edasi, kohutavalt palju õudsaid fakte, mis on ka paberi peal kirjas. ja loomulikult siin, selles valdkonnas peaks Egiptuse eh, sõjavägi midagi ette võtma. ja praegu me näeme ka seda, et eh, inimeste tahet tegelikult ei rakendata, nii et kõik, mida ütles härra Migrelli, on väga vajalik ja oluline, aga vajalik on samas ka see, et Euroopa Liit ja proua Ashton ütleb seda, et enam enama eest tähendab ka vähem vähema eest. oma vigadest tuleb õppida ning väga selget keelt tuleb rääkida Egiptuse võimudega. tahaksin härra Mingerellilt küsida, et praegu on just koostatud äh, raport äh, Araabia riikide arengutest ning äh, see raport tuvastab ka seda, et vajalik on kasv, mis on töökohtade loomisega seotud, see on loomulikult inimeste eesmärkidega ja elutingimustega kooskõlas, aga kas ja mida saab Euroopa Liit teha selleks, et arenguid toetada, isegi siis, kui näiteks Euroopa Liit ei saa äh, valitsusega koostööd teha, kui valitsus ei ole demok-, äh, demokraatlik, kuidas vabakonda toetada sellisel juhul? Brandner. proua Brandner, palun. Euh, euh, suur tänu teie analüüsi eest, härra Merengeli. suur tänu teie ettekande eest me oleme teiega põhimõtteliselt nõus, tegemist on tõesti õudse tragöödiaga, mis seal toimub. me oleme ühenduses noorte inimestega Egiptuses, kes lootsid nii väga, kes nii palju jõudu investeerisid kogu sellesse revolutsiooni ja neil on ka visioon tulevikus, nad teavad, kuhu nad soovivad liikuda, nii et selles suhtes on tõesti olukorrast väga kahju. minu küsimus puudutab majandusabi äh, eelarveabi. ma tahaksin teada, millised poliitilised tingimused me sellise abiga seome. ma tean, et äh, et IMF-i abi tingimused on automaatsed, aga võib-olla oleks äh, mõistlik äh, ka sõjaväenõukogule oma nõudmised esitada. suur tänu, ütleb proua Neits Ütenbrück, suur tänu, et mulle sõna andsite. kõigepealt vabandan härra Mengerelli ees, sellepärast et ma ei kuulnud tema ettekande esimest osa, kuid kahjuks, kuid õnneks oli mul võimalik kuulda tema ettekande teist osa. ma olen nõus tema mure ja pettumusega ka mina näen seda olukorda samamoodi nagu minu kolleegid. minu arvates tuleb meil otse loomulikult kõigepealt üritada demokraatlikku protsessi äh, muuta ja mõjutada nii palju kui võimalik. samal ajal usun aga ka mina, et me peaksime mõtlema ka, millised õppetunnid on meil õppida esimesest demokratiseerimislainest Alžeerias. sest äh, seal oli ka teine valimiste voor, mis hiljem tühistati ja seda sellepärast, et esimese valimisvooru tulemustega poldud nõus või rahul ja see, mida kolleeg Koomes ütles, see on täiesti õige, rohkem on rohkem ja see tähendab ka tegelikult seda, et vähem on vähem. meil ei ole mitte mingit huvi, et kogu see regioon nüüd täielikult äh, alla vett läheb, nii et see on nüüd tõesti meie kõikide huvides äh, toetust leida. ma tahaksin teada, mida teie võimalikuks peate, mida meil oleks võimalik teha selleks, et demokraatlikku protsessi seal toetada ja eelkõige just valimisprotsessi? härra Tänok, suur tänu! Te alust-, kui Araabia kevad sai alguse, siis me olime kõik väga äh, lootusrikkad, nüüd praegusel hetkel räägitakse siin pigem Araabia ärkamise ajast ja kes teab äh,, kuidas ajaloolased seda hiljem nimetama hakkavad äh, moslemi äh, vennaskonna äh, president Mursi äh, on ära kasutanud võimuvaakumit, parlament ei ole ja nüüd ma tahaksingi teada teie käest, härra Merangeli, et mis siis nüüd saab, kui president Mursi ei ole nõus Camp Davidi ja Iisraeli rahulepingu üle rääkima? proua Gomes rääkis siin, et vähem on vähem, ma arvan, et kui me hakkame praegust äh, rahuarhitektuuri laiali lammutama, siis äh, vähemast saab tõesti väga vähem, siis ka kopti kristlaste äh, probleem, nemad on sealt täiesti ära hirmutatud, siis Egiptuse armee, mis peaks olema sõltumatu ja kaitsma äh, kõige haavatavamaid Egiptuse ühiskonnas. Egiptus on suur strateegiline riik, millel on äh, Niili jõe, Niiluse jõe ääres väga suur majanduslik jõud äh,, kus on vaja investeeringuid ja mis väga palju sõltub Saudi Araabia rahast. veel paar nädalat tagasi said nad sealt korraliku ülekande. seal on probleeme salafistidega, minu arvates on see kogu kokteil väga-väga plahvatusohtlik ja mina olen väga mures, nii et tahaksin teada, mida teie sellest arvate, härra Merengeli. suur tänu ja järgmisena kolleeg Meier, palun. president, ma tahan tänada al señor Mingarelli aitäh, härra esimees, ka mina sooviksin kõigepealt tänada ettekandjat kogu informatsiooni eest. olukord Egiptuses on tõepoolest äh, kohutav ning mis puudutab Egiptuse isolatsiooni sattumist ning äh, seda, mida egiptlased ise ütlevad, seda, et tegemist on konstitutsioonilise vaidlusega hetkel, on samuti problemaatiline. sõjaväenõukogu võttis vastu otsused, mis viisid parlamendi alamkoja laialisaatmiseni ning nüüdseks me kuuleme üles üleskutseid taas koguneda protesti meeleavaldustele. Öeldakse, et kui me suutsime Mubaraki minema ajada, siis peame me ka nüüd suutma oma õigustes seista ja konstitutsioonilise korra kehtestada. Tahriri väljakul on väljas suur plakat, kus on kirjas revolutsioon tahtis saavutada vabadust ja sotsiaalset õiglust, aga me saime hoopis sõjaväepolitsei. ma loodan, et Egiptuse kodanikud, kes samuti tunnevad end petetuna, võtavad end kokku ning mobiliseeruvad ning ei lase riigil sattuda järjekordsesse diktatuuri, vaid saa-, suudavad kehtestada demokraatliku korra. praegune olukord on väga keeruline ning ma loodan väga, et ka meie saame anda omapoolse panuse selleks, et olukord laheneks ning et lõpuks rahva tahe võidaks Egiptuses, aitäh! Bene, allora lasciamo al dottor Mingarelli lo spazio. Eh, hästi, nüüd annaksin sõna doktor Mingarellile vastamiseks. aitäh, härra esimees. kõigepealt härra Salafranca küsimus. härra Salafranca, te teate, et Egiptuses eh, on valimisvaatlejana sõitnud meie eksperdid, eh, kes eh, peavad andma ka hinnangu sellele, missugune mm, on olukord. see ei ole seotud sellega, kui suur oli meie delegatsioon teis-, mõnes muus riigis. oluline on see, et tegemist on heade spetsialistidega, spetsialistide täpset arvu ma ei oska teile kahjuks praegu nimetada mis nüüd puudutab äh, ekspertide arvamust, siis äh, selles osas äh, näiteks Deskordikeskus ja paljud teised organisatsioonid, kes on seal esindatud ning kellega meie delegatsioonil olid samuti kontaktid, tegelesid samuti valimise, valimiste vaatlemisega ning see mida meie siin Brüsselis empiiriliselt teada saime, oli see, et valimised viidi läbi korrektselt. kahtlemata oli palju võimalik ka paremini teha, kuid tõsiseid rikkumisi ei olnud, kui neid oleks olnud, siis eh, ei olnud need järelikult piisavalt suured, et mõjutada lõpptulemust Need on empiirilised teadmised, rohkemat ma ei saa selle kohta öelda. meil oli kohapeal tõepoolest vähe eksperte, kuid äh, vabaühendused, rahvusvahelised organisatsioonid, kes seal on esindatud, andsid ka oma panuse valimiste vaatlemisse. nüüd siis teine küsimus, kui vaid-, Šafik vaidlustab valimistulemused, mis siis edasi saab? kui valimiskomisjon avaldab lõplikud tulemused, siis ma loodan, et Šafik aktsepteerib neid tulemusi, kui ta seda ei tee, siis on üsna tõenäoline see, et kutsutakse kokku konstitutsioonikohus ning millised stsenaariumid siis võivad areneda, selle üle võib ainult spekuleerida. me peame lootma, et peetakse kinni seadustest ning aktsepteeritakse ka siis järgnevat konstitutsioonikohtu otsust, juhul kui seda ei tehta, mis siis juhtub, seda ei tea ka mina. me peame ootama ja vaatama ning isegi kui no, olukord meid ei rahulda ja kui meil on palju põhjuseid öelda, et revolutsioon on reedetud ja see meile ei meeldi, e, siis ei saa meie tegelikult kuigi palju teha. E, riigi majanduslik olukord halveneb ning e, tuleb püstitada küsimus, kas meie poliitika on olnud õige. see ei ole esimene kord, kui me puutume kokku taolise olukorraga ning meil tuleb kaaluda konkreetseid võimalusi ning kahtlemata otsustele jõudmine ei ole lihtne ideaalses olukorras oleks muidugi kena, kui nüüd valitakse selline president, keda ka kaotaja tunnustab ning see president nimetab ametisse valitsuse põhis- ning koostatakse põhiseadus ja pärast uue põhiseaduse vastuvõtmist lähikuudel viidaks läbi parlamendivalimised niimoodi võiks minna, niimoodi peaks minema ning me püüame omalt poolt vähendada kõiki võimalikke riske. me peame pidevalt olukorda jälgima ning me peame pidevalt edastama ka ametiasutustele sõnumit, et me peame teid silmas ning me võrdleme teie tegevust demokraatlike põhimõtetega eh, ning juhul, kui demokraatlikest põhimõtetest kõrvale kaldutakse, siis eh, tuleb sellele ka tähelepanu juhtida. Te teate, et Egiptuses on väga palju osalisi eh, arengutes ning vastavalt sellele on olukord ka keeruline ning Euh, ehm, nüüd on meil loomulikult vaja äh, tugineda oma kõige olulisematele põhimõtetele ning äh, me peame silmas pidama äh, ka Euroopa Liidu võimalusi. me kahtlemata peame kontrollima, kellele me abi anname, me oleme huvitatud demokraatlike jõudude toetamisest ja mitte diktaatorite toetamisest. nüüd siis poliitilised tingimused, mis on seotud meie makromajandusliku abiga. Te ütlesite, et makromajanduslik kui eh, abi saab anda vastavalt eh, IMF-iga sõlmitud lepingule, eh, ma ei tea, et äh, Euroopa Liit oleks huvitatud abi andmisest äh, äh, demokraatlikust arengust kõrvale kalduvatele riikidele, kuid siin on tegemist poliitilise otsusega ning poliitiliste arengutega üleminekuprotsessis. makromajandusliku abi andmisel lähtutakse mitte ainult tehnokraat-, parlamentide otsustest, eh, siin on tegemist otsusega, eh, mille vastuvõtmist on mõjutanud poliitikud, sealhulgas ka Euroopa Liidu parlament eh, ning küsimus selle kohta, kas makromajanduslikku abi anda või mitte, on puhtalt poliitiline otsus. nüüd proua Naits, mida me saame teha selleks, et valimisprotsess oleks korrektne. me saame pidada dialoogi sõjaväelise võimu esindajatega. revolutsiooni reetmine on oht, mis Egiptust ähvardab, meil on vaja aga arendada dialoogi Egiptuse ametivõimudega ning loota, et me tõepoolest suudame neile omapoolset mõju avaldada see, kuidas sõjavägi valimisprotsessi juhtida kavatseb selle, kas see meenutab Camp Davidi ja kuidas see on seotud Camp Davidiga. meie oma suhetes Egiptuse partneritega näeme alati, et nad täidavad oma rahvusvahelisi kohustusi, nad peavad oma rahvusvahelisi kohustusi täitma ja see puudutab ka kohustusi Iisraeli ees ning äh, kõikidel kohtumistel, kõikidel tasanditel me räägime alati sellest, et rahvusvahelisel tasandil võetud kohustusi tuleb täita see ei ole kellegi huvides, kui Egiptuse juhtkond eh, äkitselt unustab oma kohustused. Äh, me võime erandina nüüd võtta võib-olla veel teisigi küsimusi praegu. kas keegi soovib sõna veel? ei? sellisel juhul läheme järgmise päevakorrapunktiga edasi. enne seda tahaksin aga öelda, et Bahraini missiooni juht Euroopa Liidu juurde ütles, et välisasjade minister Bahrainis pidi kahjuks jätma ära oma visiidi. Saudi printsi surmaga seonduvalt, seetõttu läheme päevakavaga edasi ja võtame järgmise Äh, punkti tahaksin öelda ka, et kanalil seitseteist on võimalik äh, tõlget araabia keelde kuulata, äh, juhul kui seda vaja on. nii et seitseteist kanal on selle jaoks. edasi siis olukorrast Süürias okay.. Bene, allora do il benvenuto ai nostri tre. hästi. tahaksin eh, tervitada siin ka meie kolme raportööri, proua Almanach. Almanach on teel, eh, härra Kamal Alabuani, kes on eh, meie juurde jõudnud. Süüria opositsiooni aktivist, kes on ka kahe tuhande viiendast aastast äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aastani kinni peetud eelmise režiimi poolt äh, ning äh, Süüria patriootide platvormi osaline on ta samuti. tegemist on platvormiga, mis on loodud Süüria opositsiooni poolt. ta astus Rahvusnõukogu liikme kohalt tagasi eelmise aasta märtsis, härra Al-Katlabi kes on Süüria Rahvusnõukogu liige. ja härra Al-Malahi, kes samuti on meiega peatselt, ka tema on opositsiooni liige ning kaheksakümnendatel samuti režiimi poolt äh, vangistatud äh, ja vahistatud ja kinni peetud jällegi taas kahe tuhande üheksandast kahe tuhande üheteistkümnenda aastal, aastani. härra Migerelli aitab meil siin arvamuste vahetust äh, vahetada ja pärast seda ilmselt on meil ka väike arutelu Bahraini teemadel. kõigepealt äh, alustame siis sellest, et Süüria olukord on väga traagiline vägivald suureneb pidevalt, hoolimata eh, rahvusvahelise kogukonna vahenduskavatsusest eh, on sellegipoolest Süüria kodusõjas ning Euroopa Liit on ka samuti sanktsioone rakendanud Süüria režiimi suunas. Eh, eelmine reede oli viimane Äh, selline juhtum, aga tundub, et sanktsioonide mõju on olnud väga piiratud. Euroopa Liit äh, kutsub üles ka suuremale sekkumisele ÜRO Julgeolekunõukogu poolt, aga praeguseni ei ole olnud võimalik äh, Vene Föderatsiooni kahjuks sellistes tegevustes veenda. tahaksime seetõttu tänast arvamuste avaldust pühendada sellele, et välja selgitada, mida saab Euroopa Liit teha selleks, et toetada Süüria konflikti rahumeelset lahendamist. kui olulised äh, julgeoleku mm, osaline on näiteks äh, Venemaa Föderatsioon, kui hea on koostöö erinevate Süüria ametivõimude vahel ning millised võimalused tegelikult on opositsioonirühmitustel ka tulla ühise rindega äh, režiimi vastu välja? ning edasi tahaksin teada, kuidas mõjutab äh, usuline aspekt konflikti lahendamist ning kuidas usuküsimused ka mõjutavad äh, Süüria tulevikku. tahaksin anda sõna raportöörile ning annaksin teile sõna viieks minutiks. Äh, härra Almalah äh, on ka meiega liitunud, tahaksin äh, teid südamlikult tervitada. ja alustaksin siis raportööriga, palun viis minutit. Thank you so much. This is the second suur tänu! tegemist on teise korraga, kui ma sel kuul siin olen kahe tuhande viiendal aastal olen olnud siin proua de Kaiser, proua Brandner, proua Gomes ja teised eh, kolleegid juba teavad mind. nii et eh, olen endiselt kutsunud eh, üles kõiki kolleege juba aastate ja aastakümnete jooksul toetama demokraatlikku arengut Süürias. teen seda oma kogu elu jooksul Süüria olukord tuleb lahendada nii kiiresti kui võimalik, olukord on väga mm, oluline nii poliitilisest kui humanitaarsest äh, vaatepunktist. tegemist on ka tegelikult tõelise revolutsiooniga, revolutsiooniga, mis püüab avada ukse muutustele, totaalsele muutusele kogu riigis, mis algab äh, nii valitsuse kui poliitilise kultuuri reformist äh, kui ka kogukonna reformist. Süüria inimesed tahavad oma tulevikku ise määrata. Lähis-Ida äh, on praegu terve maailma pilgu ees oma konfliktidega ning see, mis Lähis-Idas aset leiab, mõjutab kogu maailma. seetõttu on vaja demokraatia ning äh, vabaduse põhimõtteid rakendada nii äh, Süürias kui ka Süüria inimesi toetada vabaduse saavutamisel. siis on Lähis-Idas olemas ka teil väga tugev sõber Lähis-Ida äh, stsenaarium tegelikult näeb ette ühest küljest äh, suured lõhust, lõhestumised ja sõjad, teisest küljest aga ühinemine ja lepitumine. seetõttu on vajadust piirkonnas aidata inimestel tugevat alust seada selleks, et äh, rahvad saaksid ise valida oma tulevikku ning töötada tsivilisatsiooni ja rahu vaimus koos. tänases olukorras peame me aru saama, et Süüria inimestel on õigus ennast kaitsta ja me peame aitama neil seda võimalust rakendada. kui me usume, et Süüria inimestel on õigus elule, siis kuidas me saame eh, neid mitte aidata ennast eh, toetada ning eh, mitte võidelda illegaalse režiimi ja süsteemi vastu. õiglust on vaja, aga kui õiglust kui sellist ei ole, siis me peame ennast ise kaitsma. sellepärast, et ükskõik millise hinna eest me mitte kunagi enam ei luba endale diktaatorlust peale suruda. ma arvan, et tegemist ei ole kindlasti olukorraga, mis toob kiire lahenduse, me ei suuda saavutada rahu ja stabiilsust ühe ainsa sammuga kui teil ei ole julgust meid aidata demokraatiat ning kultuurireforme läbi viia. uus demokraatlik Süüria, mida me loodame saavutada, peab olema sekulaarne riik, tegemist ei ole Iraagi, Liibanoni või Egiptusega, demokraatlikke põhimõtteid saab kasutada selleks, et demokraatlikku opositsiooni ühendada meil on vaja ükskõik millist rahumeelset lahendust, aga kõik saab alguse ikkagi õigluse äh, jalule seadmisest. meil on vaja naabritelt ja sõpradelt abi ja tuge. meil on vaja kogu öö, äh, ühiskonnale tuge, mitte ainult ühele öö, äh, parteile või ühele jõule tuge ja me ei tohi lubada diktaatorlust. aitäh! suur tänu! härra Almalah, teil on nüüd sõna viieks minutiks Jin? Okay, okay. It's okay. It's okay now. It's okay. okay. And th uh, thank you for uh, this invitation. suur tänu selle kutse eest tegemist on kolmanda korraga, kui ma räägin Euroopa Parlamendi ees. esimene kord oli Damaskusest Skype'i teel ja eelmisel aastal käisin ka isiklikult kohal. ja täna on siis kolmas kord. Te teate, mis Süürias on siiamaani juhtunud, äh, massimõrvad igal pool kõik linnad on purustatud, külad on maatasa tehtud ja me oleme pöördunud äh, rahvusvahelise komisjoni poole, mis ei ole aga teinud mingeid samme toetamaks Süüriat. seda Venemaa veto pärast ning Äh, Iraan äh, koostöös Hezbollaga Liibanonis on teinud koostööd ja seetõttu me oleme kaotanud äh, vähemalt kakskümmend tuhat inimelu. veerand miljonit inimest on vangistatud, poolteist miljonit põgenenud. nii et iga kord, kui räägitakse läbirääkimistest, dialoogist äh, režiimiga, siis tuleb endale selgeks teha, et see on võimatu. ma arvan, et äh, Venemaa usub, et äh, al-Bashari režiim on läbi, seda usub ka Iraan. Venemaa minister ütles, et tal on sõnum kellelgi, kes soovib minuga kohtuda, ka Iraani välisminister soovib minuga kohtuda. ma keeldusin minemast Venemaale ja ma keeldusin minemast ka Iraani. nüüd ei ole meil enam mitte mingit poliitilist perspektiivi Süürias ja seda ka koostöö tõttu, mida teevad Süüria ja Iraan. <laughs> <laughs> vabandust, ma mõtlesin oma emakeeles, ütleb kõneleja ja selgitab, miks ta vahepeal araabia keelele üle läks. aga ma jätkan nüüd jah, ma ütlesin, et rahvusvaheline kogukond äh, vaatab Süüriat ja Süüria rahvast kui killustunud ühiskonda aga ma tahaksin teie käest küsida, kas te oskate nimetada kas või ühe riigi maailmas, kus võib rääkida täielikkusest ühtsusest ühiskonnas. ma võin teile kinnitada, et Süüria opositsioonis me võib-olla ei ole alati ühel meelel, kuid me oleme eh, põhimõttelistes küsimustes ühel nõul. me soovime Süürias demokraatlikku süsteemi, teiseks eh, seadusandlik Äh, täidesaatev ja kohtuvõim peavad olema lahutatud ja otse loomulikult on erinevaid arvamusi, eriti just selles osas, mis puudutab äh, väljaspoolt tulevat sekkumist, aga ka tegelikult Vaba Süüria sõjaväe osas on eriarvamusi, kuid hoolimata nendest äh, eriarvamustest oleme me siiski põhiküsimustes ühel nõul. me kohtusime natukene aega tagasi Istanbulis, meil olid kõrgete esindajate komisjon kokku pandud selleks, et korraldada suur opositsioonikonverents Egiptuses Kairos. seal tuli paika panna alused Süüria opositsiooni ühendamiseks ja sellepärast ma arvan, et ei ole mitte mingit põhjust rahvusvahelisel kogukonnal meile abi mitte anda. seda abi, mida me juba pea poolteist aastat oleme palunud. tahaksin äh, tulla tagasi selle juurde, mida ütles äh, kolleeg Al-Puami meil ei ole sellist opositsiooni Süürias, nagu see on Iraagis või Iraanis. Süürias on küll usuvähemused, aga meil ei ole mingit režiimi või ühiskonda, mida valitseks religioon. Fares al-Quri varasem peaminister oli ristiusust. tema juhtis äh, meie valitsust, meie ministrite nõukogu, meil oli ka kultuuriminister, äh, kes oli täiesti teistsugust usku ja see kõik näitab, et äh, religioossed aspektid äh, on alles äh, praeguse valitsuse poolt äh, esirinda tõstetud just selleks, et oleks võimalik nende küsimuste taha peituda. Süüria opositsioon on ühel meelel suurte nõudmiste osas, eriti vabaduse nõudmise osas, aga Süüria rahvas ei ole mingi religioosne, religioosne rahvas äh, ja religioon ei ole meie jaoks see põhialus, millele me toetuksime. lubage mul veel ühte asja selgeks teha. ma tahaksin ka natukene rääkida Süüria ajaloost. kui toimusid läbirääkimised Prantsusmaa ja Süüria vahel, siis Süüria nõudis et äh, Prantsuse mandaadi lõppedes äh, ei toimuks mingit äh, vähemuste tagakiusamist. selline oli olukord tookord. suur tänu ja nüüd härra El Katabi, palun. suur tänu. suur tänu Euroopa Parlamendile ja Euroopa Parlamendi väliskomisjonile selle kutse eest siia. tegemist on esimese korraga, kui ma olen Euroopa Parlamendi ees. Süüria revolutsioon käib edasi. ja me nõuame ka edaspidi rohkem vabadust, me nõuame demokraatlikku režiimi. neli aastakümmet, üle nelja aastakümne tegelikult oli vägivald kõigepealt äh, meie äh, diktaatorite kätes, esiteks oli selleks isa ja hiljem selle, temale järgnes poeg. Süüria rahvas äh, otsustas Araabia kevade käigus äh, oma saatuse iseenda kätte võtta. mitte kunagi varem ei ole meil olnud võimalust elada vabalt, ükskõik milline režiim ka poleks valitsenud. režiim on alati igasuguse avatuse välistanud. ÜRO esindajad ja ka Äh, Araabia liiga esindajad ei lasknud ÜRO vaatlejatel kohale tulla ja vaadata täpselt, millised on meie probleemid ja mõlemal institutsioonil ei lastud vastu võtta ka otsuseid, millega oleks olnud võimalik Süüria rahva kannatused lõpetada. täna on nüüd olukord äh, selline, et rahvusvahelised äh, vaatlejad ÜRO-st peavad oma töö lõpetama Süüria režiim valab oma rahva verd, seda kogu ra-, maailma silme ees ja rahvusvaheline üldsus peaks lõpuks aru saama, et Süüria ei esinda, Süüria, Süüria režiim ei esinda Süüria kodanike huvisid, vaid tema ainsaks huviks on võimalikult kauaks võimule jääda. Süüria režiim on väga selgelt näidanud, milleks ta on võimeline. toimub täiesti suvaline inimeste vahistamine, äh, rahvast tapetakse tänavatel ja seda on üha rohkem äh, ka näha, üha rohkem äh, sõjaväelisi on ka astunud vabasse Süüria armeesse meie soovime kõikide kasutust, kasutada olevate meetmetega võidelda praeguse režiimi vastu. režiim on üritanud ka selgitada, et jah, nemad on ühiskonna avamise poolt, mõned vangid vabastati, kuid äh, siiski mitte kõik. Kofi Annani üleskutse peale äh, mõned vangid küll vabastati, kuid väga paljud inimesed on ikka veel vangikongis. režiim üritab ikka veel äh, rahvast terroriseerida ning äh, üritab selgeks teha, et me ei soovi mitte vabadust ja rahu, vaid me soovime hoopis äh, kaost ja režiim põhimõtteliselt soovib äh, põletada kõik sillad ja jätta endast maha põletatud maa. Vene Föderatsioon mängib ÜRO Julgeolekunõukogus väga tähtsat rolli, sellepärast et tal on vetoõigus, kuid see ei aita Süüria rahvast. kui Süüria režiim jääb äh, võimule, siis äh, võib seda võrrelda äh, Äh, natsistliku Saksamaa või Milosevitšiga. Äh, Süüria režiim on inimkonna ajaloo suureks häbiplekiks, sellepärast et juba nelikümmend aastat on see režiim äh, läbi viinud mitmeid massimõrvasid ja verevalamisi. sajad tuhanded inimesed on pidanud selle režiimi eest maksma oma eluga meie mõtleme vabaduse eest, rahumeelse lahenduse eest Süüria jaoks. me otsime rahumeelset lahendust selleks, et meie äh, rahvas saaks jälle oma saatuse iseenda kätte võtta. suur tänu! nüüd alustaksime arvamuste vahetusega äh, doktor Mingarellile annaksin ka sõna selleks, et ta ütleks äh, paari minuti jooksul oma arvamuse välisteenistuse äh, arvamuse kohta äh, Süüria küsimuses. jah, suur tänu, härra esimees! nagu te teate, ka meile anti informatsiooni selle kohta, mida ÜRO peasekretäri delegatsioon äh, ütles ÜRO vaatlusmissiooni lõpetamise kohta, sellepärast et vägivald on nii suureks paisunud. kõik vaid vaatlejad on kinnitanud, et vägivald on suurenenud ja see peaks meile muret avaldama. sellepärast, et äh, kodusõja risk on muutunud üha suuremaks ning sellele lisandub veel ka ususõja oht, sellepärast et Al-Assadi äh, režiim on üritanud äh, üha rohkem äh, üles puhuda ka religioosset sõda. me teame, et Kofi Annani plaan nii ei olnud võimalik täielikult rakendada, aga sellegipoolest äh, on see siiski halbade lahenduste hulgas kõige parem lahendus selleks, et Äh, konflikti lõpetada ja seepärast on ka Euroopa Liit Kofi Annani plaani siiamaani toetanud. peale selle me toetame ka Kofi Annani ja Venemaa algatust äh, luua kontaktrühm, kus oleksid kõige tähtsamad erinevad osapooled esindatud ja kolmekümnendal juunil peaks see kontaktrühm ka oma esimese koosoleku maha pidama on väga tähtis, et kõige tähtsamad osapooled, sealhulgas ka hiinlased ja venelased Lääne-Euroopaga oleksid pidevalt dialoogis selleks, et meil oleks võimalik välja töötada ühine seisukoht Assadi äh, režiimi kuuletuma panemiseks. Euroopa Liit äh, kutsub äh, kõiki Julgeolekunõukogu liikmeid kasutama kõiki kasutada olevaid meetmeid selleks, et Äh, sellele õudsele olukorrale lõpp äh, teha ja seda ka siis üheksateistkümnendal juulil, kui räägitakse sellest, kas operatsiooni Süürias jätkatakse või mitte. kuu aja pärast äh, tuleb siis see küsimus uuesti arutelule, pärast seda, kui operatsioon on siis juba kolm kuud kestnud. ÜRO raames tuleb tugevdada dialoogi Venemaa ja Hiinaga, sellepärast et me teame, et mõlemad riigid võivad selle küsimuse lahendamisel osutada, osutuda kaalukeeleks. vastavalt peatükile seitse on meie kätes erinevad võimalused. me võime mida meie teilt, kallid opositsiooni esindajad, ootame ei ole mitte see, et alati oleksite ühel nõul, sest te esindate ju ka erinevaid opositsiooniparteisid ja see on täiesti loomulik, et ei ole alati ühel arvamusel, kuid me soovime, et te looksite ühise platvormi muudatuste tegemiseks, sellepärast et kui opositsioonil ei õnnestu ka leida minimaalset ühist nimetajat ülemineku ajaks, siis on ka väga raske ka Assaadi režiimi lõpetada nii et see on see, mida meie teilt Euroopa Liidus ootame, mitte seda, et te kõik äh, hakkaksite siin äh, täpselt ühte ja sama arvamust esindama, sest te esindate ju väga paljusid erinevaid äh, usu- ja ühiskonnagruppe, nii et on täiesti selge, et ei saa välja töötada täiesti ühte seisukohta. aga me lihtsalt ootame, et te looksite ühise platvormi, et teil oleks ka ühine visioon äh, üleminekuajaks, sest Liibüal näiteks see ju õnnestus. siis veel paar märkust selle kohta, mida Euroopa Liit teeb. jah, tegemist on dialoogiga, aga me toetame ka ÜRO-d ja ÜRO vaatlusoperatsiooni. me oleme ka äh, toetanud, äh, andnud rahalist abi kahekümne viie tanki ostmiseks. me oleme andnud ka logistilist abi ja ka arstiabi. me oleme ette näinud ka vahendeid selleks, et äh, võimaldada erinevatel parteidel dialoogi astuda humanitaarvaldkonnas me muidugi soovime, et ÜRO ja Süüria valitsuse kokkulepetest peetakse kinni. see puudutab nüüd humanitaarabi suurendamist ja me soovime vähemalt ühele miljonile abi and-, inimesele abi anda, kolmkümmend kaks miljonit eurot on siiamaani Euroopa Liit eraldanud kümme miljonit äh, EHO peadirektoraadi kaudu ja kakskümmend miljonit liikmesriikide kaudu. ja peale selle me otsustasime veel ka ähm, inimõiguste eest võitlevaid organisatsioone Süürias äh, toetada. kahekümne kolmandal miljoonil otsustati äh, vabandust, äh, juuni alguses otsustati kahekümne kolme miljoni euro eraldamine ja me soovime ka Türgit, Jordaaniat, Liibanoni äh, toetada. Luksemburgis tulevad esmaspäeval kokku välisministrid ja juba seitsmeteistkümnendat korda räägivad nad äh, sanktsioonidest, sanktsioonide tugevdamist selleks, et Süüria režiimi nõrgestada ja üritatakse välja töötada sanktsioone, mis kahjustaksid võimalikult vähe Süüria rahvast, nii palju siis sanktsioonidest, mida Euroopa Liit kavatseb vastu võtta selleks, et toetada äh, Süüria äh, kodanikke. doktor Piranelli, meil on siin väga palju sõnasoovijaid, me jagaksime nad kaheks, kõigepealt härra Salafranca, kolm minutit. Quisiera dar la bienvenida y saludar la presencia de... aitäh, härra esimees, mina sooviksin äh, kõigepealt äh, tänada meie külalisi, äh, öelda neile tere tulemast ning ka Strasbourgis me arutasime Süüria esindajatega olukorda riigis ning sellest kõigest jääb tunne, et rahvaste ühendus ei ole suuteline vägivalda peatama. siin on olukorda juba väga hästi kirjeldatud. ÜRO Julgeolekunõukogu meetmed või püüded leida alternatiivseid võimalusi, need ei ole viinud edule. Anani plaan on surnud ning ka härra Mingarelli tunnistas, et sellega võttis president Assad ainult aega juurde ning me ei ole saavutanud edu. ja minu meelest on väga oluline siin üks küsimus, mida saab Rahvaste Ühendus, mida saab Euroopa Liit teha selleks, et Venemaa ja Hiina loobuksid oma vetoõigusest et nad ei kasutaks oma vetoõigust ning nüüd, kui me vaatame opositsiooni vajadusi, siis mida peaksime meie tegema, kuidas saaksime meie Assadi režiimi mõjutada ning veel üks küsimus meie külalistele. see puudutab kontaktgruppide tegevuse mitmekordistamist, nende mõju mitmekordistamist kas näiteks Iraan ja Venemaa tuleks samuti kaasata ja kui nemad ei ole sellest huvitatud, eh, siis kas teie arvates niisugused algatused nagu näiteks ka Prantsuse välisminister, eelmise valitsuse välisminister ja ka uus välisminister on välja pakkunud, eh, oleksid vastuvõetavad lahendused selleks, et praegusele olukorrale lõpp teha selleks, et saada välja sellest nõutust ja jõuetuste olukorrast ning kas ÜRO oleks siiski suuteline midagi tegema, mil moel see võiks võimalik olla? aitäh härra Salafrancole ning äh, äh, sõnavõtt oli tõepoolest eeskujulik, mis puudutab ajas kinnipidamist. proua Komes, palun. Äh, mina arvan, et me peaksime näitama üles solidaarsust Süüria inimestega ja solidaarsuse näitamine tähendab seda, et jah, ma arvan, et Süüria inimestel on õigus ennast kaitsta. jah, me toetame seda, et Assadi režiim ning Assad ise toodaks rahvusvahelise kriminaalkohtu ette inimsusevastase kuritegude eest ning sõjakuritegude eest samuti jah, tõepoolest vastutus rahvusvahelisel kogukonnal pakkuda kaitset ja tuge on olemas, aga see ei tööta sellepärast, et seda äh, välistab Vene Föderatsioon, Vene äh,, Hiina ka, aga just Venemaa on äh, tegelikult praegu tekitanud patiseisu Julgeolekunõukogus. sellegipoolest rahvusvaheline kogukond võiks äh, tegutseda, võiks tegutseda jõulisemalt, nagu ta seda ei teinud Ruandas äh, Äh, ja Kosovo puhul teame me samasugust näidet. nii et äh, kokkuvõttes, kui me räägime Annani plaanist, siis äh, inimesed ütlevad ju koha peal, et see plaan ilmselgelt ei tööta. kahjuks on terve komplekt faktoreid, mis on kõigile väga halvasti mõjunud, mitte ainult Süüriale Eh, tragöödia, et Euroopa Liidus on eh, majanduskriis, tragöödia, et Iisrael ja Iraan on Süüria naabrid ning mõlemad eh, pigem tahaksid sellist juhti, keda nad juba tunnevad, Assadi. USA on valimiste aastas, Araabia liiga on väga oluline. ja minu küsimus Süüria sõpradele on järgmine negatiivne faktor on siin ühest küljest ka see, et opositsioon on nii killustunud. Liibüas, nagu öeldud, oli väga otsustav see, et liibüalased suutsid tulla ühe eesmärgi alla kokku, et saada lahti diktaatorist. seetõttu ma tahaksin küsida meie Süüria sõpradelt, mida on võimalik teha selleks, et Süüria opositsioonivõimude osas oleks mingi üksmeel, et te saaksite režiimi Äh, režiimi murda ning lõpuks äh, tulla demokraatlike protsesside juurde, aitäh! Grazie, madame Nets. aitäh, proua Nets uh,! Äh, härra esimees, head kolleegid! kõigepealt ma tahaksin tervitada kolme härrasmeest Süürias. mitmete jaoks ei ole see esimene kohtumine meiega ja esimene visiit sellesse parlamenti teiseks tahaksin ma oma poliitilise fraktsiooni nimel väljendada täielikku solidaarsust ja me toetame täielikult teie poliitilist äh, võitlust. ma ei hakka raiskama aega selle peale, et ma äh, väljendaksin seda sügavat frustratsiooni, mida me kõik tunneme, seda võimetust äh, tegelikult rahvusvahelisel kogukonnal täna tegutseda, kuna äh, Venemaa Föderatsioon ning Hiina on tekitanud äh, võimatu olukorra ÜRO Julgeolekunõukogus. aga et olla aus, siis näib, et isegi kui Vene Föderatsiooni ja Hiina poolt ei oleks vetot, oleks tegelikult rahvusvahelisel üldsusel väga vähe ambitsiooni sekkuda sõjaliselt Süüria sündmustesse. ja selleks, et väga ausalt ka teie käest küsida, kuna te nõudsite rahumeelset lahendust, kuidas te siis seda olukorda praegu näete? loomulikult Süüria inimestel on õigus ennast kaitsta, ennast relvastada, aga meie jaoks on dilemma siin praegu ka välises sekkumises, kas seda toetada või mitte. ideaalis seda ei oleks üldse vaja, aga kui teil oleks võimalik ehk valgustada oma tundeid ja mõtteid selle dilemma suhtes, mis, mida me ilmselt jagame, siis oleksin väga tänulik. ja lõpuks äh, oma fraktsiooni nimel toetaksin ma ka seda, et mitte, et te üheks opositsiooniliikumiseks äh, koonduksite, see ei ole realistlik, aga see ei ole ka demokraatlik. aga te peaksite kindlasti leppima kokku ühises minimaalses platvormis, äh, kuhu suunas siire peaks aset leidma. Äh, see oleks kõigile äärmiselt vajalik, suur tänu. Madame Brandner. jah, thank you, Mr President uh.... proua Brandner, palun. suur tänu härra esimees. ma alustaksin kõigepealt sellega, mida ütles härra Mingarelli. nimelt äh, sanktsioonide rakendamise kohta siin on loomulikult rahaküsimused mängus, ma pean ütlema, et äh, minu arust on väga kurb see, et me rakendame sanktsioone järk-järguliselt sest äh, kui meil on nimekiri kahesajast inimesest, kellele sanktsioone sihtida juba eelmise aasta juunis olemas, mikspärast me siis pole seda rakendanud, kui kui me oleksime mõelnud selle peale, et äh, Assadi naine käib äh, regulaarselt Pariisis shoppamas, siis me oleksime saanud ilmselt paljudki ennetada, siin mitmed inimesed muidugi ei uskunud üldse selliseid lugusid, aga praegu on igatahes kohutav see, et me endiselt oleme võimetud rakendama mingisuguseid konkreetseid sanktsioone. ja küsimus teile, härra Mingrelli, mida me saaksime pakkuda präänikuna Vene Föderatsioonina, Föderatsioonile, mida ja kuidas on võimalik neile välja pakkuda selleks, et nad meelt muudaksid? selle asemel, et Venemaa teemadel kogu aeg kurta, peaksime lihtsalt midagi konkreetselt välja pakkuma. ja üks küsimus veel, mis puudutab äh, ÜRO-d ja kuidas tööga edasi minna. üks võimalus muidugi on see, et praegust missiooni pikendada, tema mandaati muuta, muuta see äh, peatüki seitsme järgi relvastatud vaatluseks me ei räägiks siin mitte sajast sinikriivist, vaid tuhandetest inimestest, see oleks teistsugune lahendus kui sõjaline sekkumine, aga see tooks endi-, eh, ikkagi relvastatud jõud eh, Süüriasse, tahaksin teada, kuidas teie seda vaat-, näete. Eh, küsimus opositsiooni ühtsusest, võib-olla te peaksite ühe, ühinenud mitmekesisuses Euroopa Liidu äh, sloganit rakendama nii, et te saaksite opositsiooni inimesed tuua ühe laua taha? Mr Tanok. Tanok, palun. suur aitäh, härra esimees, ma olen nõus nendega, kes ütlevad, et äh, Anani plaan on surnud, niisiis on vaja kõike alustada algusest ja esimene asi muidugi on üksus, nii nagu kolleegid juba ütlesid, opositsioon peab olema ühtne ja kui te saate väike krist-, väikese kristliku aspekti sisse panna oma poliitikasse, siis see oleks hea. me oleme ka kuulnud Vene mereväebaasist, neil äh, on piirkondlikud huvid ja seetõttu on nad Assaadi külje all väga tugevalt. Äh, me oleme ka kuulnud seda, et äh, Venemaale võiks olla vastuvõetav ka mõni teine liider peale Assaadi kas teie oleksite võimelised nägema äh, äh, teistsugust koalitsiooni äh, koos demokraatlike valimistega kas Shabil on täna jõud ning kuna armee sunnide enamiku all on, on täna palju kannatada saanud. kas Hezbollah on Süüria territooriumil ka esitatud, esindatud praegu, kas Assad järgnevalt sammuna palub Hezbollah oma režiimi kaitseks appi tulla? mida Türgi ette võtab ja kas on võimalik, et Türgi Pärsia lahe riikide osas äh, hakkab üksi kuidagi tegutsema Äh, seda me nägime ka NATO pommitamisel, Kosovo pommitamise puhul, Türgi võib ju samamoodi üksinda piirkondlikult tegelema, tegutsema hakkama ilma ÜRO toetusega. Äh, kuidas on võimalik äh, Venemaa ja Hispaania vetot ümber lükata? ÜRO hartas on loomulikult väga palju halle, halle alasid, kuidas üldse on võimalik nende küsimustega tegeleda äh,? rahvusvaheline kriminaalkohus muidugi peaks eh, mingil hetkel eh, sekkuma, aga seda ka vetostavad praegu Hiina ja Venemaa. kas eh, lennukeelutsoon oleks näiteks võimalik, eriti kui me mõtleme õhukaitsesüsteemidele, mis on Süüria ja Venemaaga koostöös installeeritud just hiljuti? Señor Meier. Muchas gracias, presidente härra Maier. kindral Robert Mutt, ÜRO vaatlusmissiooni juht, esineb homme ÜRO Julgeolekunõukogu ees. ta selgitab siis ka seda, mis on need esialgsed eeldused olnud, mis tingisid ÜRO missiooni põhiküsimus on selles, kuidas leida rahumeelne tee leppimiseni ning kuidas vähendada hukkunute hulka. Süüria rahva äh, rahvas ei vääri seda olukorda, kus ta praegu on ning minu arvates on kindrali ülesanne ka see, et tagada tsiviilelanikkonna evakueerimine, naiste, laste, vanurite evakueerimine nendest kohtadest, kus toimuvad lahingud pärast seda, mida siin on öeldud sõjaväelise sekkumise kohta, Liibüas ma ei toetanud sõjaväelist sekkumist ning ma ei toeta seda ka Süürias. sest Robert Mutt on samuti öelnud, et kõik pooled peaksid tegema kõik võimalikku selleks, et vältida vägivalda ning lahendada olukord rahumeelselt. minu jaoks ei ole Kofi Annani plaan surnud. ma avaldan Annanile toetust selle eest, et ta kutsub kontaktgruppi kohtuma Genfi ning soovib kaasata ka Iraani Äh, see on tema ettepanek ning mitte Venemaa ettepanek. ta soovib kokku kutsuda kõik osapooled selleks, et leida poliitiline lahendus, et vältida kodusõja puhkemist. Putin ja Obama G kahekümne kohtumisel samuti kõnelesid sel teemal ning nad leidsid, et on punkte, kus ameeriklased ja venelased on ühel seisukohal, kust oleks võimalik lähtuda poliitilise lahenduse leidmiseks. lahendus peab olema poliitiline ning kõik osapooled peavad selle nimel pingutama, seda on öelnud ka kindral Mutt. mõlemad osapooled vastutavad olukorra eest, selle eest, et rahupüüdlused on nõrgad, niisiis tuleb kõiki kutsuda üles äh, leidma võimalusi rahu sõlmimiseks ning Euroopa Parlament Euroopa Parlament äh, kahtlemata väljendab oma äh, äh, sümpaatiat ja toetust opositsioonile, kuid me leiame, et vaja on dialoogi selleks, et olukorrale lahendus leida. härra Ender. Eh, om kort even in te gaan, ik ben het eigenlijk helemaal met collega Meijer eens. Als je ziet wat er dan gebeurt, een escalatie, dan... Eh, Suur tänu, härra esimees. ma olen nõus sellega, mida härra Maier just ütleb, me räägime esk-, äh, konflikti eskaleerumisest, meil on vaja leida mingi poliitiline lahendus. aga tahaksin praegu keskenduda sellele, et äh, esimesed raportid, mida me oleme kuulnud, äh, siis uudised koha pealt äh, Holmsist ja Hamast, äh, mida me oleme saanud äh, Liibanoni piiri pealt e, emailitsi, telefonitsi, nad paluvad opositsioonil, meie palume opositsiooni ja, ja ka härra Mengeli vaatepunkti nendele küsimustele. me oleme kuulnud, et viiekümne ja mitmesaja inimese vahel hoitakse inimesi praegu pantvangis, neid keeldutakse vabastamast. Homsist äh, Hamasi piiril on sadu väikeseid külasid, kus on väga suur kristlaste eh, enamus, aga eh, kristlaste kogukonnad kardavad mässuliste rünnakuid selles piirkonnas ma ei hakka midagi head ütlema siin Assadi režiimi kohta, aga kui opositsioonijõud on täpselt samavõrra süüdi inimeste tagakiusamises kui praegune režiim, siis tuleb meil lihtsalt otsustada nüüd, et milline on siis parem kahest halvast. opositsioon on praegu väga tugevalt relvastatud ning samas äh, tungivad nad kirikutesse, hävitavad, olen leidnud äh, ja saanud väga palju äh, fotosid sellest, kuidas äh, kirikuid lihtsalt rüüstatakse ja tahaksin härra Minginellilt äh, ning ka Süüria opositsioonilt äh, teada ja kuulda, kas te olete sellistes tingi-, äh, olukordades kuulnud, kuidas kristlaste vähemusega ümber käiakse, kuidas kurdide vähemusel läheb, see on kõik riigi tulevikuks oluline Sì, io aprirei le risposte a tutti, doktor Mingarelli ja e i nostri tre. ma annaksin nüüd eh, sõna vastamiseks külalistele ning ka härra doktor Mingarellile võimaluse vastata temale suunatud küsimustele. see puudutab Venemaa suurt rolli ÜRO Julgeolekunõukogus ning ma sooviksin ka ise küsida, mil määral on äh, siin määravad Venemaa strateegilised huvid Tartusi sadamas ning tegemist on ju ka, on ju tõepoolest Venemaa tugipunktiga Vahemeres sooviksin teada, milline on Moskva seisukoht, kas siin on oodata mingit liikumist? annan sõna kõigepealt härra Allabami nimele. النقطة الأولى هي توحيد المعارضة aitäh paljude küsimuste eest. lubage mul kõigepealt öelda kolm asja. kõigepealt, mis puudutab opositsiooni. Neid on kakskümmend miljonit, kes on opositsioonis, kes on režiimi vastu siin on erinevus kohapealse opositsiooni, Süürias asuva opositsiooni ja välismaal asuva Süüria opositsiooni vahel. Nende opositsioonijõudude ühendamiseks tuleks püüda võimalikult minimeerida sekkumist väljastpoolt olen ise olnud Venemaal äh, ning äh, olen ka Venemaa esindajatega rääkinud Vene huvides selles piirkonnas. venelased ei ütle midagi selget, äh, nad lihtsalt püüavad karistada läänt sekkumise eest Liibüas ning kõik see, mis puudutab Venemaa tahet, on lihtsalt see, et sundida äh, läänt liikuma neid rahuldava lahenduse suunas mitte ainult äh, selles piirkonnas, vaid globaalses plaanis äh, ning Venemaa tahab lihtsalt sundida läänt maksma hinda sekkumise eest Liibüas. nüüd, mis puudutab rahumeelset lahendust, rahumeelse lahenduse leidmine on kahtlemata vajalik, kuid kõigepealt on vaja vabaneda diktaatorist ning alles siis, kui diktaatorist on lahti saadud, on võimalik mõelda sellest, kuidas luua rahuaja valitsus ning selge on see, et meil on vaja avaldada survet selleks, et saada jagu režiimist välismaine sekkumine võib põhjustada eh, palju probleeme, kuid eh, oluline on avaldada tugevat survet režiimile ning eh, sa, kui õnnestub saavutada rahumeelne lahendus ning sundida asjade perekond lahkuma, siis oleks see tervitatav ning rahujõudude saabumine riiki oleks tervitatav. me teame, et väga paljud sõdurid on täiesti valmis toetama meid ja kaitsma Süüria perekondi see tähendab, et me peame arvestama võimalike desertööridega eh, ning samas eh, tuleb meil püüelda eh, ka selle poole, et Venemaa vähendaks oma survet läänemaailmale ja opositsioonijõudude ühtsus on kahtlemata probleemiks, selles on teil õigus režiim aga vastutab selle õigusetu olukorra eest, kuhu me praegu oleme jõudnud. aitäh tähelepanu eest! Eh, eh, aitäh, ütleb härra Almaleh. sooviksin tuua teile ühe näite. meie riigi varasem äh, kaitseminister ütles äh, Spiegelile antud äh, intervjuus, me tulime võimule vägivallaga ning ilma vägivallata ei saa meist ka lahti. nii algas režiim kaheksakümnendatel aastatel võimuhaaramisega. seitsekümmend tuhat granaati Haitis eh, on režiim juba Süüria, Süüria rahvale heitnud eh, ning olukord ei ole muutunud eh, tänaseks Euroopa Liidus ma esitasin dokumendi kus on nimetatud kakssada isikut, kes on tegelikult kurjategijad, kes, keda tuleb karistada on ka nimekiri kuueteistkümnest Süüria kodanikust, keda ei lubata Euroopa Liitu siseneda. samuti me teame, et Euroopa Liit on oma suursaadikud tagasi kutsunud Süüriast saadikutel on aga väga olulised funktsioonid täita. me peame režiimi isoleerima. see režiim ei ole enam homogeenne, nad on killustunud, neil on sisekonfliktid ning seda on vaja ka selgelt näidata Tuneesias ei osanud algul ka keegi arvestada sellega, et režiim võiks langeda, kuid nii see läks. režiim on seestpoolt mäda ning äh, see ongi see põhjus, miks Süüria režiim lõpuks ikkagi langeb see on ka põhjus, miks praegu tuleb tegutseda. me ei tohi pärast olla üllatunud, meil ei tohi pärast tekkida enam dilemmasid. ÜRO Peaassamblee peab tegelema Süüria küsimusega. peaassambleel ei ole Venemaal vetoõigust ka rahvusvaheline kriminaalkohus peab tegelema Süürias aset leidnud kuritegudega. Süüria režiim on võtnud väga palju meetmeid selleks, et ennast kaitsta, selleks, et äh, edasised tulevased võimalikud kriminaalmenetlused praeguste kurjategijate vastu ebaõnnestuksid. ma olen kirjutanud kõikidele ministritele, ma olen kõik nendega kohtunud, ma olen nendega rääkinud. ma olen rääkinud ka sõjaväe esindajatega. mitte keegi aga ei soovi mind ära kuulata juba neli aastat olen ma režiimile öelnud, olge ettevaatlikud, Süüriat ootab verevalamine, kuid Süüria režiim on minu hoiatusi ignoreerinud sellepärast ongi meil vaja ÜRO toetust, et see režiim võimult tõugata, meil ei ole võimalik pidada nendega dialoogi. ainus võimalus on see, et see režiim tuleb võimult kõrvaldada. kui ma näen, et Euroopa tsiviliseeritud poliitikud suruvad Assadi kätt, siis teeb see mulle haiget. اتجاه لتغيير النظام أود التذكير بأنه هو في بداية الألفية الثالثة عندما ma sooviksin puudutada samuti mõnda olulist punkti, ütleb härra Katlabi. kui Al-Assad võimule tuli, kui ta päris võimu oma isalt siis oli juttu Damaskuse kevadest, siis avati kirjanduslikke salonge, siis räägiti väga palju sellest, kuidas kohtusüsteem korraldatakse ümber, kuidas viiakse läbi äh, muudatusi, reforme selleks, et Süüria rahvas kaitsta, et tugevdada demokraatlikku arengut riigis kuid valitsuse äh, vastuseks oli tegelikult rahva allasurumine nii jõudsimegi selleni, et opositsioon muutus järjest tugevamaks ning äh, me jõudsime ka püüeteni äh, demokraatlikku arengut äh, taas elavdada ning saavutada demokraatlik areng riigis, kuid režiim ei olnud sellest huvitatud ning selle demokraatlikule püüdlustele järgnesid massilised vahistamised, härra Katlavi oli, on ju ka ise vanglas olnud. Süüria revolutsioon ei olnud väga pikka aega võimalik. meil oli vaja aega selleks, et opositsioon jõuaks tõepoolest meeleheitele, et me jõuaksime praeguse olukorrani härra Bashar al-Assad pidas eh, kõne rahvuskogu ees, ta pöördus rahva poole, kuid ta ei rääkinud rahvaga. ta ainult needis oma vaenlasi, ta nõudis neile surma. dialoog ei ole võimalik. seni, kuni praegu on kuni on võimul praegused jõud. võimul on Assadi perekond, mitte Baathi partei. Nad on võimu pärandanud põlvest põlve ning probleeme ei ole alaviitides ega mingis muus vähemuses. tegemist ei ole ka mingit muud laadi konfliktiga, küsimus on võitlusega elu ja surma nimel ning kui me räägime Süüria valitsusest, siis küsimus on tegelikult selles, kas nad jäävad võimule, kas nad suruvad opositsiooni alla, see on võitlus elu ja surma peale. režiim kasutab vägivalda koha peal Süüria režiimi eh, vägivald oma rahva vastu on andestamatu, vabandage, et ma nii kaua rääkisin. sõna saab doktor Mingarelli ning siis järgneb teine küsimuste voor. Eh, suur tänu, proua eh, esimees. kõigepealt proua Brandneri küsimuse kohta, et kas oli mõistlik sanktsioonid sisse viia järk-järguliselt? ma arvan, et äh, arvestades seda, mis, äh, milliseid sündmusi me oleme näinud, teil on tõepoolest õigus. ja võib-olla me tegime valesti, kui valisime oma tegevusstrateegia. liikmesriigid arvavad, et eelistatav on see, et äh, läheneksime järk-järgult nii, et surve oleks tugevnevas suunas. liikmesriigid usuvad, et parem on edeneda järk-järguliselt, selle asemel, et äh, suuremahulisi sanktsioone kohe rakendada. aga arvestades äh, sündmuste käiku, siis äh, teil on õigus. Venemaa esindajad küsisid tegelikult samasugust, samal moel meie käest. ma arvan, et kõigepealt tuleks Venemaad veenda, et poliitilise siirde osas on neil kindlasti oma sõna sekka öelda. Vene Föderatsioon peab teadma, et, et nad mängivad ka edasi Süüria arengus rolli oluline on ka see, et Venemaa majanduslikku huvi piirkonnas võetakse endiselt arvesse. ma arvan, et Venemaale tuleb öelda, et kui nad jätkavad diskrediteeritud äh, režiimi toetamist, siis nad kaotavad ka kogu oma usaldusväärsuse kogu araabia maailmas. mis äh, Tatuusi ähm, sõjaväesadamat puudutab, äh, siis mina ei ole küll ekspert, aga mulle tundub, et vähemalt sõjalisest vaatepunktist ei ole see mm, Vene Föderatsiooni jaoks asendamatu punkt. vähemalt mundris inimesed on mulle nii väitnud, kuigi ma ise ju ei ole sõjaväeekspert. härra Pelder. kristlaste tagakiusamisest ja kurdide tagakiusamisest selle kohta ma võin öelda teile kindlasti, et kristlased ja ka kurdid eh, ootavad eh, Assaadi järgset tulevikku, aga praegu ma kindlasti ei saa kinnitada või ümber lükata äh, kurdide või kristlaste tagakiusamise juhtumeid. meil lihtsalt ei ole asitõendeid äh, selliste juhtumiste kohta. hästi, läheme teiste, teise küsimuste vooru juurde. härra Romero Lopes, palun es eh, insistiendo en eh... proua Romero Lopes, eh, minu küsimus on seotud eh, opositsiooniga. strateegia on opositsioonil olemas ja selle strateegia järgi püüate te sõjaolukorda vältida ühtse platvormi suhtes on vähemalt ühes asjas kokku lepitud, nimelt et demokraatia tuleb äh, jalule seada. aga kes on siis opositsioonileeris kõige võimukam? meil on vaja konkreetset strateegiat, me peame teadma, milline on opositsiooni strateegia, sest Euroopa Liidul on kakskümmend seitse liikmesriiki ja meil on vaja teada täpselt, milline on siis teie strateegia? Reigo tänu härra Krassil Törfler. suur tänu, härra esimees, esimest äh, esimeses küsimuste voorus saime juba päris palju teada, kui me lähtume nüüd sellest, et kakskümmend tuhat inimest äh, tapeti, rääkimata nendest, kes on vangistatud, piinatud. Äh, ähm, kui me peame kinni Kofenani plaanist, siis me tahame läbirääkimisi. see kõik on küll väga vapper, aga ma ei usu, et see niimoodi läbi läheb. Assadiga ei ole võimalik äh, läbirääkimisi pidada. üks meie külalistest ütles ka seda, ainult äh, surnult või võitjana on tal võimalik riigist lahkuda, nii et ta võitleb viimase hingetõmbeni. me peame vaatama diktaatoreid äh, ajaloos. Ceausescu ei elanud üle, vaadake, mis Liibüas toimub. teame täpselt, mida Assadi seal ootab rahvusvahelisel pagulase kohta, et ta taga ei läheks, sellepärast et siis pannakse ta elu lõpuni puuri. see sellega diktaatorid ei ole nõus, samamoodi ei nõustuks sellega, et kogu tema klann nii et äh, sõda väljaspoolt, äh, seda ei ole võimalik äh, võita, meil on praegusel hetkel tegemist kodusõja ja majade eest võitlemisega, seda ei ole võimalik Liibüaga võidelda, võidelda, võrrelda aga mul on täiesti korrektne küsimus, kui me võime eh, luurekeskagentuuri ja teiste luureteenuste andmeid uskuda, siis Assadil on päris palju keemilisi relvi kogu riigis. me kardame, et ta võib neid kasutada ja kui nüüd Assadi režiim peaks kukkuma ja see on tõesti aja küsimus, sest iga režiim mingil hetkel on kukutatud, vaadake ajalukku ja te usute mind, kas teil on võimalik tagada ka kontrolli ülevõtmine keemiliste relvade üle selleks, et see ei katuks Al-Qaeda ja teiste terroristide kätte, selleks et nemad siis seda kasutama ei hakkaks. ma pean alati kõne eest kinni, muide väga paljud seda ei tee, aga lõpetangi. kolleeg Kelam. härra Kelam, palun. suur tänu, härra esimees kõigepealt tahaksin väljendada oma solidaarsust ning sügavat muret arengute üle Süürias. Te ütlesite, et vabadust ei saa ühe sammuga saavutada ja te rääkisite ka Nõukogude näitest. olles pärit Nõukogude eh, Liidu endisest riigist, saan ma öelda, et lõpuks kukub iga diktaator öö, eh, ümber. aga praegu peaks opositsioon kindlasti koostööd tegema, sellepärast et te kutsusite meid üles kut-, toetama kõigepealt siseopositsiooni. aga meil on praegu segadus, keda me täpselt toetame ja milliste vahenditega. nii et ma saan äh, nõustuda äh, härra Migarelliga, kes kutsus üles teid moodustama ühtset äh, Äh, poliitilist äh, platvormi, kui te soovite demokraatiat ja vabadust, siis see võikski olla platvormi alustala. küsimus praegu on, kas tänane põhiseadus võiks olla baas äh, tuleviku Süüria jaoks või tuleks seda põhiseadust muuta ning kas sekulaarne demokraatia võiks olla tuleviku riigi alus? ja küsimus Vene Föderatsiooni kohta, me teame seda, et Venemaa endiselt müüb kõrgetasemelist äh, sõjatehnikat, äh, näiteks äh, sõjalennukeid Süüriale. samas rahvusvahelistele vaatlejatele kinnitatakse, et selliseid relvi opositsiooni vastu ei kasutata. mis on teie arvamus, kas neid relvi kasutatakse opositsioonijõudude vastu, aitäh? kolleeg Koppa, praegu. proua Koppa, palun suur tänu, härra esimees. minu kommentaar on jätkuküsimus härra Kelami märkusele. nimelt äh, Venemaa kohta. täna Briti välisministeerium äh, teatas äh, Venemaa laevast, mis rakette ja sõjatehnikat Süüria suunas transpordib. minu küsimus on väga konkreetne. kas sellisele sündmusele järgneb mingi reaktsioon? edasi tahaksin ma loomulikult ka nõustuda kõikide kolleegidega, kes rääkisid äh, solidaarsusest, äh, me oleme teie suhtes solidaarsed ja ma tahaksin öelda, et rahvusvaheline kogukond on praegu patiseisus, ühest küljest me saame öelda, et Anani plaan ei tööta, seda ei ole võimalik kuidagi taas rakendada ja teisest küljest on meie äh, sotsialistide fraktsiooni positsioon see, et sõjaline sekkumine praegu regioonis ei ole võimalus. see on äh, tsiviilelanikkonnale suur risk, aga see on ka rahvusvahelise julgeoleku ja rahu ohustamine. see ei ole Liibüaga võrreldav olukord ja isegi kui Liibüa juhtum oli lihtsam, siis sellegipoolest äh, Äh, me oleme ettevaatlikud sõjalise sekkumise kaalumisega. teisest küljest ma pean muidugi ka tunnistama, et äh, väga tugev psühholoogiline surve on eurooplaste poolt olemas, sest kui me näeme telekas kaadreid surnud lastest igal õhtul oma kodudes, siis me tahame tugevalt sekkuda. aga samas me peame humanitaarabi ja humanitaarteemadega rohkem tegelema ja sõjalist sekkumist vältima. tahaksin teada, mis on teie vaatepunkt, vaatepunkt sellele, aitäh! proua de Kaiser, palun. Merci, monsieur le president. Je pense que dans cette assemblée euh... aitäh, härra esimees. ma arvan, et siin ei ole mingeid kahtlusi selles osas, kuidas meie suhtume Bashar al-Assadisse, kuid küsimus on selles, kuidas teda õnnestub kukutada, et ta äh, on võimul edasi ning asi lõpeb kodusõjaga või siis ta läheb ise. selleks on vaja ka vastavat strateegiat. härra Almane, te ei ole esimest korda siin eh, ning see ei ole esimene kord, kui me näeme teie otsustavust. Eh, kui me kuuleme teid, siis tekib tõepoolest tahe teid aidata, kuid küsimus on selles, nagu kolleegid juba ütlesid, kuidas seda teha. Te ütlete, opositsiooni peab toetama. Eh, hästi, opositsioon väljaspool Süüriat, opositsioon Süürias kohapeal, need noored inimesed, kes Süürias võitlevad, meil ei ole selge, kuidas neid saab aidata võtta. Äh, riigis äh, liiguvad äh, relvad, Saudi Araabia, Katar, teised riigid tarnivad relvasid Süüriasse, te teate, kuidas see käib, nüüd siis sõjalise sekkumise küsimus, siin tekivad küsimused seoses piirkondliku stabiilsusega, jõudude tasakaaluga piirkonnas mida saame meie siin teha, kuidas on võimalik avaldada poliitilist survet, pidades ka läbirääkimisi Venemaaga, selleks, et äh, Assad lõppude lõpuks ikkagi läheks? küsimus on strateegias, mida, mis ei kahjustaks ka teid kui opositsiooni. Short answers, please meil ei ole enam väga palju aega jäänud, et vastata, nii et ma palun lühikesi vastuseid. Äh, suur tänu. kõigepealt äh, siirdeplaan tähendab seda, et äh, Assadi režiim tuleb kukutada ja siirdevalitsus tuleb paika seada, see on ka NAN-i plaanis olemas, samuti tuleb koostada uus põhiseadus. nii et äh, selline on asjade käik. Süüria inimestel on vaja tugi ja tuge ja toetust. meil on vaja poliitilist ja diplomaatilist survet kasutada selleks, et äh, mõjutada riike ja inimesi meie poolele tulema. Äh, Assad peab äh, valima, äh, kas ta loobub võimust või, või sureb oma koduriigis. me räägime e, erinevatest rühmitustest, keda režiim on relvastanud täna. tegemist on sõjaliste rühmitustega, kes tapavad omaenda rahvast niipea, kui võimude tasakaal taastub, siis praegu me teame, et selles piirkonnas on niikuinii võimu tasakaal paigast ära äh, ja väga mm, fragiilne, nii et me kindlasti ei taha seda ohustada. härra Maleh ütleb, äh, et mina usun, et ÜRO raport, mis räägib sellest, et kolm miljonit Süürialast vajab abi. ning kui me Türgi välisasjade ministriga kohtusime, siis Türgi pakkus välja algatuse rahvusvaheliseks konverentsiks, mis peaks äh, aitama ja toetama Süüria inimesi äh, meil on vaja abi, esiteks humanitaarabi ning teiseks Süüria režiimi sundima kõigepealt laskma üldse humanitaarabi riiki sisse. loomulikult ka vabal Süür-, Süüria armeel on vaja relvi, sellepärast et Süüria režiim kasutab kolme tuhandet tanki ja soomukit üle kogu riigi kasutatakse helikoptereid, rakette ja muud sõjarelvastust, selle vastu väga hästi ei saa. ühest küljest on muidugi Julgeolekunõukogu otsus, mis ütleb, et äh, riigis peaks kehtima vaherahu, see ei ole õige termin aga, sellepärast et vaherahu peaks, äh, tähistab kahe vastaspoole, võrdse vastaspoole vahelist äh, rahu. aga praegu me räägime, et armee ründab isikuid, kellel üldse relvi polegi, nii et äh, väga suur äh, jõudude tasakaalu vahe on siin Euroopa Liidu, Liitu aga näeme oma partnerina. see on meie vaatepunkt Euroopa Liidu ja meie vahel on olnud äh, väga pikk sõprus, on olnud ka lahkarvamusi, aga samuti samas on vaja meil pikaajalist koostööplaani selleks, et demokraatliku protsessiga saaksime algust teha ning inimõigusi ja demokraatlikku ühiskonda kaitstaks. sellele abile me loodame teie poolt. ma usun, et režiimi isoleerimine muidugi aitab meid õigele teele. kaks võimalikku praktilist lahendust on siin esiteks äh, tugevdatud surve Euroopa Liidu poolt Venemaale Julgeolekunõukogus selleks, et äh, võetaks vastu resolutsioon, mille, mis kutsub üles äh, Assadi režiimi lõpetamisele ning demokraatlikule siirdele riigis. see aitab ka tagada, et aktivistid saaksid ennast riigis tunda ohutult et kõigil oleks võimalik meelt äh, avaldada ning äh, samuti, et sündmusi kajastatakse meedias. praegu on äh, meediakanalid olnud täiesti vaiki. põgenikke Liibanonis ja Türgis tuleb aidata ja toetada. Mm, Saksamaa on lubanud oma abi, me ootaksime tegelikult abi veelgi Euroopa Liidult meie aktivistide toetamiseks sest aktivistid praegu kardavad konkreetselt oma elu pärast, neid on vaja kuidagi toetada, viia neid ohututesse kohtadesse. tahaksin tänada Euroopa Liitu kogu abi eest, mis meile on osutatud. meil on vaja kiiret äh, lahendust äh, ning vaja on ähvardada Assaadi ning sundima teda tagasi astuma. ja kuigi äh, ÜRO resolutsiooni praegu ei ole Julgeolekunõukogult, ikkagi on vaja seda teha. Äh, Euroopa Liit, ütleb härra Mingarelli, on sõjalise konflikti eskaleerumise vastu ning mitte kõik osapooled muidugi ei ole sellega nõus. Äh, Euroopa Liidu on juba rakendanud relvaembargot ning kutsub üles kõiki osapooli, eriti Venemaa Föderatsiooni, lõpetada, lõpetama Assadi režiimile relvade tarnimise ning kolmandaks, äh, hetkel töötame me selle kallal, et meie sanktsioonid äh, saaksid tõkestada relvade transportimist äh, Süüriasse, näiteks Äh, me püüame takistada äh, transpordikanaleid äh, selleks, et relvad ei jõuaks Süüriasse, aitäh. Interessante, ringrazio relatori. Mille auguri per, per voi. tegemist oli väga pika ja huvitava aruteluga, suur tänu külalistele, soovin teile ja teie riigile kõike head, suur tänu kõikidele kolleegidele ja ka suur tänu doktor Mingarellile väga täpse informatsiooni eest.